Uh, daamid ja härrad, kallid kolleegid. palun istuge kohtadele. toimub ametlik allakirjutamistseremoonia väga olulisele ja tähtsale lepingule Euroopa Liidu komisjoni ja parlamendi vahel. nõndanimetatud lobistide registri kokkulepe me hääletame Kassiini raportit. eelmisel täiskogul hääletasime seda Strasbourgis. ja nüüd toimub ametlik allakirjutamistseremoonia. me hääletasime eh, kümnendal mail kahe tuhande üheteistkümnendal aastal minu teada nõukogu esindaja soovib öelda paar sõna sellega seoses. ja me peaksime ära ootama ka minister Jüri, keda on oodata siia saali enne allakirjutamist ja tahame öelda ka tere tulemast volinikel, Euroopa Komisjoni asepresidendile ja volinik, kes on saabunud siia sellele ametlikule allakirjutamistseremooniale ja meie kolleegid äh, Diana Wallis, Euroopa Parlamendi asepresident ning äh, läbirääkijate meeskonnas asepresident Isabel Duran, asepresident Rainer Viland ja meie kolleeg Carlo Cassini, kes on põhiseaduskomisjoni esimees ja ka raportöör ma palun kolleegidel pärast proua Kööri lühikest sõnavõttu, kes äsja sisenes saali, ütleme talle tere tulemast, proua minister, äh, eesistuja, riigi esindaja ja enne selle dokumendi allakirjutamist tegemist on kokkuleppega läbipaistvusregistri kohta Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. soovisite te öelda paar sõna? sõna on teil, proua president Pre. president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahaksin ette lugeda poliitilise avalduse, mille äh, autoriks on nõukogu ja puudutab läbipaistvusregistrit. nõukogu peab läbipaistvusregistrit Äh, olulise tähtsusega põhimõtteks Euroopa Liidu jaoks. aluslepingud näevad ette, et selleks, et edendada head valitsemistava ja tagada kodanikuühiskonna osalus, Euroopa Liidu institutsioonid oma ametite ja agentuuride kaudu peavad oma tööd tegema nii avatult kui võimalik ja nende otsused peavad olema langetatud nii avatult ja nii lähedalt kodanikele kui võimalik. kooskõlas nende põhimõtetega nõukogu jätkuvalt kohustub äh, jõustama läbipaistvuse põhimõtted ja samuti tunnistab seda, et kodanikud ootavad, et need, kes tegutsevad nende nimel ühenduse tasandil, äh, peavad kinni kõige kõrgematest nõuetest. nõukogu igati toetab Euroopa Parlamendi algatust ja komisjoni algatust luua ühine läbipaistvusregister. nõukogu leiab, et läbipaistvus peaks olema suunavaks põhimõtteks äh, meie suhetes huvitatud osapooltega ja register on kasulikuks aluseks äh, nendega suhtlemiseks avatult, kaasavalt ja järjepidevalt. nõukogu on saanud Euroopa Liidu parlament, Euroopa Parlamendi kutse ja komisjoni kutse ühineda selle registriga. nõukogu äh, president katse, katkestab ministrit ja pöördub kolleegide poole kallid kolleegid, äh, sõna sai eesistujariigi esindaja, äh, minister Jüri, palun katkestage oma vestlused ja kuulake ministrit. veel kord sõna saab minister. lubage mul lõpetada nõukogu avaldus läbipaistvusregistri kohta. ma tahan öelda, et nõukogu on saanud Euroopa Parlamendi ja komisjoni kutse ühineda selle registriga nõukogu on valmis kaaluma äh, seda, milline saab olema roll meie selles registris ja ootab võimalust arutada võimalikke tegevusmudeleid teiste institutsioonidega. tänan. ja ma arvan, et kui me saaksime teha ettevalmistuse ühise registri loomiseks kõikide institutsioonide vahel, oleks parim lahendus et äh, kõik institutsioonid ühineksid selliste läbipaistva registriga. veel kord kutsuksin siia kolleegid, asepresidendid Diana Wallace, Isabel Durani, Rainer Villandi ja põhiseaduskomisjoni esimehe, meie raportööri härra Carlo Cassini. ma palun neid tulla siia ette et liituda minuga selle kokkuleppe allakirjutamisel ja loomulikult ma soovin ka, et Euroopa Komisjoni asepresident tuleks siia dokumendile alla kirjutama